vastu. seega on need mandaadid kinnitatud ja mitte ühinenud äh, liikmed on äh, mulle andnud taotlused komisjoni ja delegatsioonide liikmete nimetamise kohta. see nimekiri avaldatakse selle istungi protokollis ja kui mitte keegi ei avalda pretensiooni protokolli avalikustamisel, siis on ka need nimetamised kinnitatud. teisipäeval koos nõukogu